E, dzień dobry. Witam Państwa. Tere hommikust. Tere tulemast tänasele istungile. Tahaksin selle avada. Tere tulemast Euroopa Ülemkogu eesistuja härra Van Rompuy. Tere tulemast Euroopa Komisjoni president ja härra volinik esimene päevakorrapunkt on Euroopa Ülemkogu eesistuja avaldus ja kahekümne neljandal, kahekümne viiendal märtsil toimunud Euroopa Ülemkogu järeldused. tahaksin anda sõna Euroopa Ülemkogu eesistujale Herman Van Rompuyle, palun, härra eesistuja härra president, härra komisjoni president, austatud saadikud. neljakümne üheksa päevase ajavahemiku jooksul juhtis